isikud. jätkame hääletusega ja jätkame Gressle raportiga. no, wir kommen zum Bericht äh, Gressle äh,. Hier gibt es nur eine namentliche Gressle äh, äh, raport, äh, siin on ette nähtud ainult üks nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ja eelnevalt annan sõna äh, komisjoni esimehele. härra president, härra president. härra president, lugupeetud kolleegid. härra president härra president, lugupeetud kolleegid, komisjoni esimehena kahjuks kõneleja mikrofon kadus nüüd ära. Mr President lugupeetud president, mitmed äh, kolleegid on pööranud tähelepanu sellele, et nad on saanud kirjalikku informatsiooni Olavi peadirektorilt, mis puudutab äh, teatud otsust. seda teavet ei antud äh, eelarve kontrolli komisjonile ametlikult, see ei ole parlamendi õiglane kohtlemine ja ma tahaksin pöörata tähelepanu sellele, et meie president peaks täieliku, täiendavalt uurima seda olukorda, aitäh. aitäh selle info eest ja nii me siis ka teeme ja nüüd äh, hakkame siis hääletama seda raportit, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud. Die Abst- Die Abstimmung. Hääletamine on lõppenud. raportit ei võetud vastu va vajaliku häälteenamusega. ühine seisukoht nõukogu ühine seisukoht äh, on siis nüüd heaks kiidetud äh, muutmata kujul ja lähme üle järgmise päevapunkt, korrapunkti juurde, tegemist on Kiigoldi raportiga. ja esimene punkt, äh, esimene muudatusettepanek kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks Te, tegemist, ainult äh, teine osa on äh, nimeline hääletus. esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. teine osa, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud teine muudatusettepanek, kaks äh, CB, kes on äh, poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. artikkel neliteist äh, lõige üks punkt H, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud ja nüüd äh, komisjoni tekst nimeline hääletus. Äh, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. hääletamine on lõppenud. ja tagasi lükatud. ning muudatusettepanek kaks CB, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja hääletame nüüd äh, Äh, et, komisjoni ettepanekut muudetud kujul, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, annan sõna raportöörile. lugupeetud kolleegid, lugupeetud juhataja, ma teeksin ettepaneku lõpphääletuseks ja viid-, see tagasi komisjoni selleks, et me saaksime nõukoguga läb, läbirääkimisi alustada niipea, kui nemad on selleks valmis ja otsustanud, mida nad tahavad teha, aitäh. aitäh, nüüd me hääletame seda ettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. seega nii ka teeme. nüüd äh, hääletame Groote raportit muudatusettepanekud äh, kakskümmend kaks kuni äh, kakskümmend viis äh, ja muudatusettepanek kakskümmend seitse, mida hääletatakse koos, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kakskümmend kuus. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud ja muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, samuti nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd panen hääletusele komisjoni ettepaneku muudetud kujul, nime, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd äh, annan sõna raportöörile. lugupeetud juhataja, nagu ja ma tahaksin nüüd tuginedes äh, kodukorra artiklile kakskümmend seitse lõikele kaks taotleda seda, et me lõpetame, lükkame edasi äh, lõpphääletuse, et me saaksime alustada läbirääkimisi nõukoguga. kes seda ettepanekut toetab? kes on selle vastu? kes jääb erapooletuks, meil on vaja seda kontrollida. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. ning nii ka toimime, nagu just välja pakuti. ja nüüd hääletame järgmist raportit, Gilles Barnier raportit ja panen hääletusele muudatusettepaneku nelikümmend seitse, üheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud seega jääb ära plokk kaks ja me hääletame nüüd komisjoni ettepanekut muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekut. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. palju õnne raportöörile. hääletame Podimata raportit, mis puudutab finantstehingute maksu ja komisjoni muudatusettepanekute plokina üks kuni kolmkümmend kaks, kolmkümmend viis kuni kolmkümmend kaheksa, nelikümmend üks kuni viiskümmend neli, kes on poolt kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm komisjonilt, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa kolmes osas nimelised hääletused, nimeline, osa üks, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. teine osa. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud. kolmas osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis kahes osas. esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud äh, tagasi lükatud ja nüüd järgmine muudatusettepanek muudatusettepanek äh, viiskümmend kuus, viiskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame komisjoni äh, taotlust, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame komisjoni ettepanekut muudetud kujul, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. ja nüüd äh, resolutsioon, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud suure häälteenamusega vastu võetud, nii et palju õnne raportöörile. ja nüüd hääletame Baltsi raportit ja annan kõigepealt sõna raportöörile. Äh- aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid. ma tahaksin kasutada võimalust väljendada mõistmatust, et äh, nii olulise teema kohta nagu Läti, eh, Lätis euro kasutamisele võtmine ei ole ette nähtud äh, arutelu. ma arvan, et äh, selge hääletus komisjonis ei saa tähendada seda, et see teema lihtsalt äh, Äh, ei, ei ole piisavalt oluline ja ma olen väga pettunud, et esimeste konverents äh, ei äh, rahuldanud meie fraktsiooni taotlust, et oleks ka arutelu ning mina arvan, et on päeva, meie koja päevakorras sel nädalal ka ebaolulisemaid punkte kui see küsimus ning seetõttu ma arvan, et on tõesti väga kahetsusväärne, et euro kasutusele võtmine Lätis ei äh, et sellele ei omistata siin suuremat tähtsust, ma arvan, et äh, tuleks veel kord äh, välja tuua see, et, äh, et seda tuleks tervitada ja tervitada tuleks rohkem Lätis tehtud jõupingutusi viimastel aastatel ja Läti püüdlusi ning ma loodan, et alates esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist on Läti Eurotsooni liide, aga ma tõesti pidin selle siin välja ütlema. aitäh! aitäh kolleeg Valtsile ja alustame hääletusega, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, samuti nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd hääletame seadusandlikku resolutsiooni, tegemist on samuti nimelise hääletusega, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. suure häälteenamusega vastu võetud ja palju õnne Lätile ja nüüd hääletame järgmist päevakorrapunkti, äh, liiklusohutust puudutavad resolutsioonid, muudatusettepanek neli. kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? tagasi lükatud. kui te soovite, siis kontrollime hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ma palun, et te tõstaksite kätt piisavalt kõrgele, kui me hääletame. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? vastu võetud. originaaltekst punkt kuusteist, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? vastu võetud muudatusettepanek kolm, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? tagasi lükatud. ja pa-, hääletame nüüd äh, tervikteksti, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? vastu võetud. nüüd panen hääletusele Tavarši raporti muudatusettepanek üks. tegemist on alternatiivse resolutsiooni ettepanekuga, mille on esitanud üks fraktsioon, kes toetab seda, äh, seda muudatust, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. muudatusettepanekud kaks kuni kuus, kes on poolt kes on vastu? ma palun, et me kontrolliksime seda. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see muudatusettepanek on vastu võetud ning äh, originaalteksti äh, punkt kuuskümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt kes on vastu? kes jääb erapooletuks? vastu võetud. teine osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. sama häälte enamus on ju, aga kontrollime siiski, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja punkt seitsekümmend, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. punkt seitsekümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. punkt seitsekümmend seitse, samuti nimeline hääletus, hääletamine alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, samuti nimeline hääletus, hääletus alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. punkt seitsekümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. punkt kaheksakümmend kahes osas, kes on esimese osa poolt, kes hääletab vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus, punkt kaheksakümmend üks, nimeline hääletus, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud punkt kaheksakümmend viis, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja lõpetuseks siis äh, äh, terviktekst muudetud kujul, kes on äh, selle teksti poolt, kes on vastu kes jääb erapooletuks? vastu võetud. kui, kui soovite, siis äh, viime nüüd läbi kontrollhääletuse, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. suur tänu. Wir kommen zur abstimmung des gemeinsamen ja nüüd äh, hääletame siis ühist resolutsiooni ettepanekut, mis puudutab äh, üleujutis, üleujutusi Euroopas. panen äh, paljude fraktsioonide tekst, ühise teksti hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud ja nüüd äh, McCarthy raport Euroopa Liidu pangandussektori struktuuri reformimine ja hääletame punkti neli hääletusega, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. punkt kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. punkt üheksa, originaaltekstis kahes osas hääletatakse esimene osa nimeliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud teine osa, samuti nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. punkt üheksa, äh, taanded kaks kuni kuus, originaaltekst, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. punkt üheksa, Taane seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. punkt kümme kahes osas. kes on esimese osa poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks, vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. punkt kolmteist kahes osas jällegi ja nimeline hääletus. esimene osa, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. samuti vastu võetud ning punkt neliteist originaaltekstis samuti kahes osas hääletus. esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja punkt kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. pärast äh, punkti kuusteist muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. ja punkt kolmkümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? vastu võetud. teine osa, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? vastu võetud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd põhjenduspunkt E kahes osas nimeline hääletus. esimese osa hääletus on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud, teine osa hääletamine alanud hääletamine lõppenud. samuti vastu võetud. põhjenduspunkt J, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud teine osa, äh, siin on ette nähtud nimeline hääletus, see on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud ja nüüd jõuame põhjenduspunkti L juurde, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt M, kes on selle poolt, palun andke käe, käega märku, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud põhjenduspunkt D kahes osas hääletame seda, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? vastu võetud. teine osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt AF, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. ning jõuame nüüd põhjenduspunkti AJ juurde kahes osas. esimene osa, kes on poolt, palun tõstke kätt. kes on vastu, kes jääb erapooletuks? vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kolleeg Ruut Pirent. ning põhjenduspunkt AK nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. palju õnne. bericht vorn Vooni raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettuste vastane võitlus, punkt viis kahes osas, esimene osa nimeline hääletus, hääletamine alanud. hääletamine on äh, lõppenud. vastu võetud, teine osa, äh, palun tõstke kätt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. Äh, punkt üheksa originaaltekstis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja punkt üksteist, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? tagasi lükatud ja originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, kes on poolt, vabandust, äh, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud punkt neliteist, originaaltekst kahes osas samuti esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud teine osa ja siin on nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, kes on vastu kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. punkt kakskümmend kahes osas, esimene osa on imeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. punkt kaks, kes on, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. punkt kakskümmend viis, nimeline hääletus, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kuus, nimeline hääletus, kes on poolt? hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. punkt kolmkümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, palun andke käega märku. kes on vastu? kes jääb erapooletuks, vastu võetud. teine osa, siin on nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. punkt kuuskümmend, samuti kahes osas. esimene osa on nimeline hääletus, äh, hääletamine alanud, hääletamine lõppenud, vastu võetud. ja teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud muudatusettepanek viis, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt soovitakse viienda muudatusettepaneku hääletust kontrollida, palun äh, hääletage, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. Teil on õigus, aitäh teie toetuse eest. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? kontrollime. muudatusettepanek kaks. hääletamine lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud? kui te soovite, siis kontrollime, nii et äh, kontrollime kuuendat muudatusettepanekut väga raske on siin aru saada, sest umbes kakskümmend protsenti ainult tõstab käsi. Äh, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? kontrollime hääletamine lõppenud vastu võetud. ja muudatusettepanek kaheksa D äh, hääletamine on nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. ühe, muudatusettepanek üheksa D, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. muudatusettepanek kümme, sama häälte enamus kui ennegi, aga kui soovite, siis kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. Amendment 10. Wer ist dafür?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 ziffer einundsiebzig in namentlicher abstimmung. die abstimmung ist eröffnet. hääletamine lõppenud. vastu võetud. ning muudatusettepanek kakskümmend, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, palun tõstke kätt. kes on vastu? mina arvan, et see on vastu võetud, aga seda tuleb kontrollida, nii et palun hääletage äh, elektrooniliselt, hääletamine alanud hääletamine lõppenud. tagasi lükatud no.. muudatusettepanek kolmteist D, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist D, kes on poolt? kes on vastu, kes jääb erapooletuks, kontrollime. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, kes on vastu kes jääb erapooletuks? tagasi lükatud. aga kontrollime. kontrollime. ikka sama asi, palun tõstke äh, korralikult kätt, sellepärast et äh, tulemus on alati teistsugune, kui fraktsioonid äh, näitavad. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolm, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. punkt kaheksakümmend üheksa, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks, vastu võetud. ja nüüd äh, terviktekst. hääletame, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? vastu võetud. palju õnne raportöörile ja nüüd hääletame Tšeskova raportit, äh, muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. muudatusettepanek, teine muudatusettepanek äh, langeb ära, aga te soovite kontrollida, nii et palun, siis hääletame elektrooniliselt äh, muudatusettepanekut üks, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. ülejäänu langeb ära ja seega on hääletamine lõppenud. ja ma saan jätkata hääletuste selgitustega ja soovin kõigile head isu.